alustame hääletusega. kõigepealt tahaksin ma öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg seoses kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvega on pandud paika järgmiselt koostöös eelarvekomisjoniga kuues september, neljapäev, kaksteist null null, see puudutab komisjone ja vähemalt neljakümmet liiget ja poliitiliste fraktsioonide jaoks on tähtaeg kolmeteistkümnes september, neljapäev kell kaksteist null null. samuti tahaksin äh, edastada selle teadaande